õiguslikku määramatust. minu arvates see menetlus, millest me lähtume, ei ole piisavalt tugev, ma kutsuksin kolleege üles protsessi reformima. kolleegid, enne kui me jätkame kõnelejate nimekirjaga, siis lihtsalt üks väike kommentaar, mul on mõned äh, märkused kodukorra reegli kakssada kuusteist alusel. vabandust, et äh, katkestame, ma pean neli teadet ette lugema, järgmised. komisjonidel on järgmised äh, teated vastu võetud äh, aktide osas kõigepealt üksteist kakskümmend kaks tuhat kümme parlamendi ja nõukogu dokument, mis puudutab äh, teatud äh, ohtlike ainete kasutamist äh, elektroonikas, teine selle aasta teisest veebruarist, mis puudutab nõukogu ja parlamendi direktiivi kaks tuhat üks kaheksakümmend kolm muutumist, mis puudutab võltsitud ravimeid, kolmandaks Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht kahekümne teisest aprillist kaks tuhat üheksa, mis puudutab Nõukogu ja parlamendi direktiivi, millega muudetakse direktiivi äh, kaks tuhat kuus sada kuusteist, mis puudutab autoriõiguse ja teiste seonduvate õiguste kestust ja kolmandast kolmandaks, äh, üheteistkümnenda veebruari kahe tuhande kümnenda aasta parlamendi esimese lugemise seisukoht, mis puudutab nõukogu ja parlamendi direktiivi äh, investeerimisfondide äh, haldust, millega muudetakse direktiive kaks tuhat kolm nelikümmend üks ja kaks tuhat kolm kuuskümmend üheksa ja kahte samm, kahte määrust vastavalt äh, kodukorrale võetakse need avaldused vastu, kui vähemalt kolmkümmend liiget äh, kahekümne nelja tunni jooksul mulle protesti ei esita. suur tänu. nüüd aga lähme tagasi kõnelejate nimekirja juurde ja järgmiseks proua